see käsitleb siis kahesuguse kasutusega kaupade eksporti, edasitoimetamist, vahendamist ja äh, transiiti ja selle kontrolli ja nüüd härra raportöör, palun. Äh, suur tänu, ma tahaksin äh, tänada teid härra president, kui lubate, siis ma tahaksin ka arutelu lõpus võtta sõna ja sellepärast ma praegu nelja minutit ei räägi, ma tahaksin vastata võimalikele küsimustele ja äh, kommentaaridele. ma ütleksin, selle raporti eesmärgi, ees, eesmärgiks on meie seadusandluse kohandamine nende muutustega, mille tunnistajaks me oleme olnud äh, uue lepingu vastuvõtmisega. tegemist on põhimõtteliselt tehnilise küsimusega ja sellel põhjusel ei peakski see asi liiga palju aega võtma. komisjon ütles, et meil on vaja kasutada delegeeritud õigusakte selleks, et äh, vältida seda, et Euroopa Parlament äh, peaks läbi vaatama pika toodete nimekirja ja et äh, need nimekirjad peaks minema delegeeritud õigusaktidesse ja et eksperdid oleksid need, kes need nimekirjad heaks kiidavad. väga oluline on, et me asjaga tegeleksime kiiresti. miks? sellepärast, et praeguseks on nimekirjad aegunud. Need on need tooted, mida nimetatakse siis kahesuguse kasutusega kaupadeks samas on väga oluline, et äh, me arvestaksime ka tehnoloogia arenguga ja sellepärast tuleb tegutseda kiiresti. oluline on see selleks, kui me tahame, et äh, kõik need muutused, mis on kahe tuhande kümnendast aastast, on aset leidnud, oleks ka arvesse võetud ühenduse korras. kahjuks aga tekkis komisjonis mõningaid konflikte ja minu meelest äh, täiesti asjatult Äh, sellepärast et väga palju on räägitud äh, küsimustest, mis lähevad palju kaugemale kui tehnilised küsimused äh, ja delegeeritud õigusaktide kasutamist. mulle tundub, et mina ole ja variraportöörid oleme kokkuleppele jõudnud kõikides nendes tegelikult olulistes tehnilistes küsimustes. ja ma saan aru, et sotsialistid ei kavatse esitada muudatusettepanekuid äh, ja et need muudatusettepanekud, mis on esitatud, puudutavad läbipaistvust ja nii edasi, neid ma toetan ja neid tulebki esitada. aga ma ei taha, et sellest asjast kujuneks äh, kogu selle ühenduse korra puhul mingisugune viivitamine. väga oluline on see, et äh, me vaataksime läbi kogu süsteemi, mis on seotud äh, kahesuguse kasutusega kaupade süsteemi. komisjon peab midagi esitama aastaks kaks tuhat kolmteist ja tegema seadusandliku eelnõu ettepaneku kaks tuhat neliteist aastal ja sellepärast ma ei saa aru, miks me ei peaks miks me peaksime praegu tegema muudatusettepanekud sellised, mida on sotsiaaldemokraadid esitanud, me peame ootama. me peame otsuse langetama täna tehnilistes küsimustes ja natukene pärast seda siis tuleme tagasi nende väga oluliste küsimuste juurde, mis jah, on olulised, kuid siiski arutlusel hiljem, aga ma arvan, et praegu me peaksime kiirelt ja tõhusalt tegutsema, suur tänu. suur tänu ja nüüd kuulame ära voliniku härra De Hühti. Thank you uh,, president uh suur aitäh, ähm, lugupeetud president, lugupeetud parlamendisaadikud. see ettepanek, mida me täna äh, arutame, puudutab kahesuguse kasutusega kaupade ja ähm, teenuste mm, eksporti ja seetõttu väärib see ka tähelepanu. see ettepanek puudutab julgeolekut, selle eesmärgiks on muuta Euroopa Liit tõhusamaks, hoidmaks ära massihävitusrelvade levikut ning eh, tsiviiltoodete sõjaväelist kasutamist ja eh, selle ettepaneku eesmärgiks on see, et Euroopa Liit vastaks meie rahvusvahelistele kohustustele selles valdkonnas. teiseks, see ettepanek puudutab eh, ka ähm, võrdsete võimaluste tagamist võrreldes meie konkurentidega, äh, see edendab meie konkurentsivõimet, äh, tagades, et ekspordikontrollid ei takista kaubandust äh, ühes meie kaup-, kauplemissektoris. ma olen ära kuulanud need mured, mida on väljendanud paljud parlamendisaadikud, tuleb leida tasakaal kaubandus äh, mureküsimuste ja julgeoleku murede vahel. Äh, siin on tehtud ettepanek anda ähm, komisjonile pädevus äh, kaasajastada Euroopa Liidu kontrolli nimekirja, mis puudutavad siis kontrollitud toodete nimekirja ja eh, seda siis selle määruse raames, mis eh, puudutab Euroopa kahesuguse kasutusega kaupade nimekirju. Neid nimekirju tuleks eh, regulaarselt ajakohastada selleks, et me suudaksime vastata oma rahvusvahelistele kohustustele praegusel hetkel on äh, seadusandlik menetlus liiga äh, keeruline ja see ei äh, sobi selliseks tehniliseks ja sagedasti korduvaks ülesandeks. ma toon siinkohal ühe hiljutise näite, üle kahe aasta läks Euroopa Liidul aega selleks, et ajakohastada praegust kontrollinimekirja ja seda on Euroopa ettevõtjad ähm, kritiseerinud, sest et nad ei saa teatud kaupadega kaubelda ähm, Äh, samal ajal kui teiste riikide kontrollinimekirjadest on need vastavad tooted juba maha võetud, aga Euroopa Liidus ei ole seda äh, suudetud veel teha. Äh, küsimuse all on ka meie kahesuguse kasutusega kaupade määruse teine lisa see puudutab eh, madala riskitasemega kaupade ekspordi eh, teatud sihtkohtadesse. Eh, see on oluline selleks, et võtta arvesse kiiresti muutuvaid olukordi. siin on julgeolek taas kord kaalul ja nüüd on küsimuse all see, kui palju peab Euroopa Liidul aega minema selleks, et reageerida mm, näiteks halvem, halvenenud julgeolekuolukorrale teatud riigis. sellistel juhtudel on mm, kiire tegutsemine väga mm, oluline ja ette pandud ettepanekud parandavad meie reageerimisvõimet sellistes olukordades. lugupeetud president, lugupeetud parlamendisaadikud, ma olen väga hoolega võtnud arvesse neid erinevaid muudatusettepanekuid, eh, mida on esitatud, ja ma võin teile öelda, et komisjon on välja tulnud laiapõhjalise eh, ülevaatamisega selles osas, mis puudutab eh, ekspordiküsimusi ja see on hea mm, koht, kus arutada ka küsimusi, mis jäävad selle määruse ettepanekust väljapoole see E-, ettepanek, mida me täna arutame, on eesmärgiga viia sisse lihtsam menetlus, äh, vaatamaks üle Euroopa Liidu kontrollinimekirju, ähm, mis puudutavad kahesuguse kasutusega kaupasid äh, ähm, see tagab meie eksportijatele võrdsemad võimalused ja paremad tegutsemisvõimalused, see on see, mis praegu kaalul on, aitäh! suur aitäh, lugupeetud volinik, teile! sa nüüd saab sõna härra Kaspari Rahvapartei fraktsioonist kaheks minutiks. lugupeetud president, kõrgesti austatud kolleegid, tahaksin jätkata sealt, kust volinik De Hüht lõpetas. see on meie kõigi ühine huvi, et meil on võimalik tõhusalt kontrollida seda, kui valet nii-öelda valed tooted Euroopa Liidust välja lähevad. aga me peaksime mõtlema ka, millest me selle konkreetse määruse puhul räägime, me räägime nendest toodetest, mis on eelkõige tsiviilkasutuseks mõeldud. tegemist on täiesti tavaliste toodetega, arvutiklaviatuuriga, eh, kontoritoolidega, ehk siis tõesti tsiviilkasutuseks mõeldud toodetega. ja hoolimata kõikidest nendest tülidest, mis me oleme suutnud lahendada, on meil praegusel hetkel probleeme veel ex-post või ex-ante deklareerimisega ekspordi puhul. ja me tõesti peaksime mõtlema, mis on siin määruse ettepanekus sees. me räägime siin praegu eksportijast, et kui ta kasutab seda määrust, et kui tema riik või tema toode on selles nimekirjas, siis äh, vastavalt sellele määrusele on tal ka õigus oma toodet eksportida ja praegusel hetkel on lahendamata veel küsimus, kas see eksportija statistilistel põhjustel peab enne või pärast sellest ekspordist teatama me ei räägi siin praegusel hetkel üldse mitte sellest, kas toodet on võimalik eksportida või mitte. kui riik on nimekirjas ja toode on nimekirjas, siis võib seda toodet eksportida, vaid me lihtsalt räägime sellest, kas meie ettevõtetel on praegu konkurentsi moonutuse tõttu halvem olukord just selle deklareerimise pärast põhimõtetes oleme me aga ühel nõul, me peame paremini kontrollida, me peame kiiremini reageerima, sellepärast ma toetan ka komisjoni ettepanekut ja seda, mida raportöör ütles, et nimekirju muudaks komisjon võimalikult kiiresti selleks, et meil ei oleks need vanad täiesti vastuvõetamatud tingimused, vaid et me saaksime tõesti tõhusalt kontrollida. suur tänu, härra Leichtfried, järgmisena saab sõna sotsiaaldemokraatide nimel. härra volinik, kallid kolleegid, on näha, et iga kord, kui me räägime kahese kasutusega kaupadest, on Saksamaa majandusministeeriumis telefonid tulised. üritatakse sekkuda, üritatakse kolleege veenda, et me ei toetaks ekspordikontrolli, eriti just enne eksportimist ma arvan, et kui me sellest küsimusest räägime, tuleb ka selgelt öelda, millest me siin räägime, me ei räägi siin kontoritoolidest, nagu kolleeg praegusel hetkel mainis, me räägime praegusel hetkeks toodetest, mida saab sõjalistel eesmärkidel kasutada, me räägime kemikaalidest, tarkvarast ja tarkvara puhul me teame, et tarkvaraga, mis ek-, Euroopast eksporditud oli Lähis-Idas eelmisel aastal võimalik väga palju inimesi tappa. inimõiguste eest võitlejaid jälitatakse, piinatakse ja tapetakse just selle tarkvaraga. ja no jumal hoia küll, aga peaks ju tõesti olema võimalik rääkida sellest, kas äkki peaks enne eksportimist võtma loa toodete eksportimiseks, sest tegelikult bürokraatidel on ükskõik, kas see deklareerimine toimub enne eksportimist või kolmkümmend päeva pärast eksporti. me ei räägi siin bürokraatiast, me räägime julgeolekust, julgeolekust nende inimeste jaoks, kes kannatavad nende eksportide all ja me räägime siin ettevõtetest, kes võib-olla teenivad väga suurt kasumit selle ekspordi kaudu. ja just seetõttu peame meie siin Euroopa Parlamendis hoolitsema selle eest, et Euroopa tööstusettevõtted ekspordivad küll oma kaupu, aga eksporditavat kaupa kontrollitakse enne tehingu toimimist ja sellepärast meie, sotsiaaldemokraadid, ka tõesti toetame ex-ante deklareerimist. ma saan komisjonist aru, saan ka aru Rahvaparteist, nad tahavad, et kõik läheks kiiresti ja sujuvalt aga probleeme ei tohi äh, tekitada ja need probleemid, mis ekspordiga tekivad, on palju hullemad, kui siin praegusel hetkel üritati näidata. suur tänu, härra president! suur tänu, meil on aeg otsas, seepärast ruttu-ruttu järgmisena proua Šaake liberaalide fraktsioonist, poolteist minutit. aitäh, president, kolleegid! kui me räägime topeltkasutusega toodetest, ma tahaksin rääkida eelkõige tehnoloogiast, sellepärast et äh, meie kodanike äh, jaoks on tehnoloogiatel järjest rohkem äh, tähtsust, nad võimaldavad osa saada kultuurist, majandusest, haridusest, tehnoloogia on seotud ka inimõigustega. Egiptuse, Iraanis, Süüria, Birma ja paljude teiste riikide kodanikud saavad interneti kaudu nõuda endale vaba, sõnavabadust, kogunemisvabadust, ligipääsu informatsioonile ning neil on võimalus ka dokumente jagada inimõiguste rikkumise kohta. kuid need, kes kardavad kontrolli kaotada, sunnivad äh, inimesi või suruvad inimesi alla, äh, kontrollides tehnoloogiat internet, mm, mobiiltelefonid, sotsiaalmeedia, e, elektronposti, e, postkastid, e, kõiki neid on kasutatud selleks, et jälgida inimesi, see ei puuduta ainult statistikat, vaid see on elu ja surma küsimus. ja väga sageli on tehnoloogial just selline silt, et on valmistatud Euroopas eksporttehnoloogiat on võimalik kasutada ka Euroopa enda vastu. kiirus on väga oluline ja me peame lõpetama digitaalse võidurelvastumise, võtma vastutuse, looma võrdsed võimalused Euroopas, andma võimaluse eh, ajakohastada oma õigusakte, nii et Euroopa muutuks järjest olulisemaks ka maailmakaubanduses, tänan! suur tänu ja järgmisena saab sõna proua Keller Roheliste fraktsiooni nimel. suur tänu! kahesuguse kasutusega kaubad näevad küll ohutud välja, kuid autoritaarsete režiimide käes võivad nad olla sama ohtlikud kui äh, kahurid äh, ja ülejäänud äh, relvad. nii et praegusel hetkel me praegusel hetkel relvastame režiime, kes soovivad demokraatlikke liikumisi maha suruda. Siemensi tarkvara oli see, mida kasutati Iraanis äh, meeleavaldajate mahasurumiseks. meeleavaldajaid piinati, vangistati äh, ja tapeti, see on üks näide paljudest. selle juurde komisjon oma meetmete kataloogiga äh, konkurentsivõimelise majanduse jaoks toetab neid kahesuguse kasutusega kaupu ja meie soovime rohkem parandada sünergiat julgeoleku ja kaitseküsimuste vahel. praegusel hetkel on tekkinud oht, et me inimõigusi ja ka oma julgeoleku huvisid lihtsalt müüme maha ja seetõttu ma palun, et te meie ja sotsiaaldemokraatide muudatusettepanekuid toetaksite, aitäh! köszönöm szépen! suur tänu ja järgmisena saab sõna Ölov Taatmov, palun üheks minutiks uh,. aitäh, härra president. see kahesuga kas-, kahesuguse kasutusega toodete teema tuleb ikka ja järje, jälle päevakorrale meie Ühendkuningriigis. peame taotlema Euroopa Liidult loa, et selliseid kaupu eksportida. Euroopa Liit õigustab see, äh, oma tegevust sellega, et äh, nende kaupade nimekiri äh, väldib seda, et relvad ei satuks diktaatorite kätte. Euroopa Liidu ettevõtted müüsid Gaddafile kolmesaja miljoni euro eest relvi ainult viie aasta jooksul. ja see fakt, näitab, et tegemist on tõega ja teisest küljest silmakirjalikkusega. ja nüüd soovitakse veelgi rohkem anda volitusi komisjonile, et ta määraks, millised kaubad veel peaksid kahesuguse kasutusega kaupade nimekirja kuuluma. Ühendkuningriik on kauplev riik ja, ja meie jaoks on täiesti vastuvõetamatu, et ilma öö, volitusteta bürokraadid dikteerivad meile, milliseid kaupu me tohime eksportida, tänan. suur tänu ja järgmisena härra Susta. teda ei ole kohal, seega Jörg Leifrid uuesti ma kasutaksin härra Susta minutit, kui võimalik, ma arvan, et härra Susta oleks sellega nõus, tal ei olnud kahjuks võimalik siia tulla ja oleks kindlasti mulle selle minuti kinkinud. Eh, will... vaba mikrofoni voorus saate selle minuti, sobib? kuidas soovite, ütleb härra Leichtfried. ja nüüd järgmisena härra Kutas, palun, härra Kutas, palun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 suur aitäh, lugupeetud president. Euroopa Liidu poolne kahesuguse kasutuse kaupade ekspordikontroll on väga oluline selleks, et hoida ära nende toodete levik sõjaväelistel otstarvetel. aga samal ajal me peame väga hoolikalt kaaluma seda aspekti ja seda, mis puudutab konkurentsivõimet äh, tsiviilotstarbeliste kaupade turul. ma arvan, et praeguse menetluse lihtsustamine on komisjoni poolt õige suund ja see hoiaks ära äh, igasugused viivitused otsustuslangetusprotsessis äh, Eh, sellega on võimalik ära hoida igasuguseid tasakaalunihkeid eh, kaubanduses Euroopa Liidu jaoks, aga me peame siiski väga ettevaatlikult eh, lähenema nende kahesuguste kasutusega toodetele, mis võivad inimeste õigusi rikkuda, eriti kui me räägime pealtkuulamistehnoloogiatest ning kaupadest, mis on mõeldud arvutitesse ja mobiiltelefonidesse paigaldamiseks Äh, ma loodan, et minu fraktsiooni ja ALDE ja kuue fraktsiooni muudatusettepanekuid toetatakse selle kontekstis, aitäh! suur tänu ja nüüd saab härra Leichtfried uuesti sõna. suur tänu, härra president, ma tahtsin lihtsalt veel kord sõna võtta, sest tahtsin natukene rohkem selgitada seda, mida ütles härra Taatmaus, see oli mõnes mõttes huvitav, aga teises mõttes jällegi täiesti vale sest selle kahesuguse kasutusega kaupade määruse puhul ei ole asi selles, et Euroopa sooviks Ühendkuningriigi eksporte takistada ei, ei, me soovime, et kõikidel Euroopa eksportijatel oleksid ühesugused võimalused. ma tean, et Ühendkuningriik on väga korrektne, reeglitest kinnipidav riik, aga on ka teisi riike Euroopas, mis ei pea kinni kõikidest reeglitest, mis ei vaata päris täpselt, mida eksporditakse. ja just sellised reeglid loovad võrdsed võimalused nende jaoks, kes reeglitest kinni peavad. Ühendkuningriik on ju reeglitest kinnipidaja. nii et härra Taatmann, ärge olge alati põhjendatud, põhimõtteliselt kõige vastu, mis Euroopas tehakse, vaadake täpselt, mis toimub. sest Ühendkuningriik lõikab ka kasu Euroopa tegemistest ja praegusel puhul on see täiesti selge nii. nii et härra Taatmann, vaadake tõesti veel kord, millest me siin praegu räägime, aitäh! suur tänu ja järgmisena härra Obermeier suur tänu, härra president, kahesuguse kasutusega tooted ja tehnoloogia on nii tsiviilkasutuses kui ka sõjalistel eesmärkidel ähm, kasutatavad tooted ja nende toodete puhul me soovime, et neid sõjalistel eesmärkidel ei kasutataks, aga teiselt poolt peame hoolitsema selle eest, et me ei piiraks äh, õiguslikku kaubandust. tehnoloogia on kiiresti arenenud, tooted on kiiresti arenenud ja sellepärast on võimalikult kiiresti ja paindlikult vaja reageerida. Euroopa majandus peab olema võimeline ka kolmandates riikides kiiremini reageerima ja niimoodi endale konkurentsieeliseid looma. põhimõtteliselt on tähtis, et reeglid tõhusalt sisse viiakse, aga väga palju sõltub ka üldistest tingimustest. esiteks, ametivõimud liikmesriikides peavad suhtlema tõketeta, kontrollivad agentuurid peavad tõesti ka tõhusalt kontrollima ja kolmandaks tuleb sisse viia ranged karistused siis, kui reeglitest kinni ei peeta, aitäh! suur tänu ja järgmisena saab sõna volinik De Hüht uuesti suur aitäh, lugupeetud president, ma teen väga lühidalt. ma tahaksin Euroopa Parlamendile vaid kinnitada, et me oleme pühendunud edastamaks kõik asjakohased dokumendid ja asjakohase info Euroopa Parlamendile, kui me delegeeritud õigusakte ette valmistame selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide korrektne kontroll vastavalt meie institutsioone hõlmavatele kokkulepetele. ja nüüd selle kohta, mida proua Šake ütles äh, tarkvaraga seoses, siis äh, ta peaks mõistma, et Euroopa Liit on kiiresti tegutsenud selleks, et äh, hoida ära telekommunikatsiooni valdkonnas selliste kaupade eksporti, mis on mõeldud pealtkuulamiseks, see on mõeldud eriti just Süüria ja Iraani kontekstis sanktsioonide raames raames. aga äh, olles seda öelnud, pean ma siiski ka ütlema, et see ettepanek, lugupeetud president äh, ja parlamendisaadikud, puudutab kiirust, kiirust, millega mingid asjad äh, loetelust maha võetakse või siis sinna pannakse vajaduse korral ja selle kõige taustal me palume teie heakskiitu sellele, aitäh! And uh, the final word is suur aitäh ja viimasena annan sõna raportöörile härra Fjellnerile, palun suur aitäh, lugupeetud president, kõigepealt äh, ma pean ütlema, et me ei ole eriarvamusel sisulistes küsimustes. Äh, need kahesuguse kasutusega kaubad on kaubad, mida võidakse, kasutatakse sõjaotstarbel, inimeste allasurumiseks ja äh, sellepärast äh, Ehm, on või peaks meil olema kõige eh, eh, karmim seadusandlus selliste toodete ja kaupade kontrollimiseks maailmas, aga seda meil enam ei ole, sellepärast et Lissaboni eh, leppe kohaselt on need meetmed, mis meil on selle nimekirjade muutmiseks ette nähtud, liiga ehm, keerukad ja meil on vaja tegelikult kiiresti tegutseda ehm, me eh, tahame eh, võib-olla ka kogu seadusandlust üle vaadata, see on millalgi planeeritud, me peame sellega tegelema siis, eh, kui me selleni jõuame, aga praegu me tahame tegutseda komisjoni ettepaneku põhjal ja seetõttu ma tahaksingi öelda, et me peame iga asjaga tegelema siis, kui nendeks on õige aeg ja praegusel hetkel me peamegi tegelema sellega, millega komisjon on välja tulnud, aitäh. suur tänu, suur tänu raportöörile kogu tehtud töö eest see arutelu on sellega lõpetatud, mul on väga kahju, et meil ei olnud võimalik kõikidele sõna anda vaba mikrofoni voorus, sellepärast et meil on aeg otsas. kell kaheksateist null null jätkame me hääletustega